kõnedel ei ole mikrofoni. Can uh, expect nii, mida me siis ootame sellelt Euroopa Ülemkogult, mis tuleb kokku neljapäeval ja reedel, mida mina loodan ja minu fraktsioon loodab ja ma usun ka enamik siin parlamendis loodab, on see, et me äh, lõpetame ülemkogu otsustavama, kõikehõlvavama ja ma usun ka laiema lähenemisviisiga praegusele kriisile, sest olgem olgem ausad, horisontaalne kõikehõlmav lähenemisviis praegusele kriisile on midagi, mida meil veel ei ole ei parlamendis ega nõukogus otsustatud ja siin härra Schulz rääkis reitinguagentuuridest ja nende rollist praeguses kriisis, aga üritagem leida Äh, kõigepealt vead ja kriisi põhjused meis endis kõigepealt ja võib-olla mitte otsida neist väljatpoolt Euroopa Liitu ja väljaspoolt institutsioone ja öö, äh, olgem ausad, kriis ei ole läbi, need, kes arvavad, et kui me anname täiendavaid rahasummasid Kreekale, siis sellega lõpetame kriisi Kreekas, Kreeka ümber ja euro ümber. ei, see kriis ei ole sugugi läbi see kriis jätkub, kui esiteks me ei leia struktuurilisi lahendusi Kreekale ja teiseks meil ei ole struktuurilisi lahendusi praegu Kreekale välja pak-, leitud veel ega välja pakkuda ja teiseks, kui me ei loo tõelist majanduslikku ja poliitilist liitu Euroopas. see lahendaks kriisi Kreeka ja euro ümber. sest jällegi, kas on võimalik omada ühte valuutat ja seitseteist valitsust? seitseteist majandusstrateegiat, seitseteist äh, võlakirjaturgu, nagu praegu on. mitte kusagil mujal sellist asja ei näe, ainult meie Euroopas siin leiame, et meil võib olla üks äh, rahaühik ja seitseteist erinevat poliitikat, valitsust ja võlakirjaturgu föderalistid Euroopa Parlamendis väidavad seda eile, härra Lipski IMF-i direktor, kes nõudis, et Euroopa peaks looma ühe poliitilise ja majandusliku liidu lõpuks, et see kriis lahendada. härra Ila Kaidner, USA finantsminister, kes ütles, et võib-olla te lõpetate selle vestluse ja looge majandus- ja poliitiline liit nii et teisel pool Atlandi ookeani teatakse, mida me peame tegema, samas kui meil siin jääb ajaka julgusest, et teha see suur samm edasi ja luua majanduslik ja poliitiline liit. see on ülemkogul tähtis küsimus homme arutada ja ma leian ja see on minu teine küsimus, et meil on vaja aidata Kreekat mitte ainult kaitsepositsioonidelt, meil on vaja julget Äh, range kokkuhoiuprogrammi ja seda me praegu arutamegi Kreeka valitsusega. ja võib-olla on ideid minna kaugemale sellest, mis praegu arutusel on. jah, nad ei saa kriisist välja tulla ainult rangelt kokku hoides, neil on vaja ka ju kasvu ja investeeringuid ja me saame Euroopa Liiduga neid aidata selles, näiteks garant-, garantiid erainvesteeringutele, erainvesteeringuid enam Kreekas ei tehta. andkem neile laene Euroopa Investeerimispangast ja miks mitte kasutada osa eh, privatiseerimisprogrammi rahadest ka eh, mitte ainult eelarve konsolideerimiseks, vaid selleks, et uusi investeeringuid tagada ja kasv luua Kreekas. mul on üks soov, härra Svoboda mm,. Eh, mitte härra Schultzile, vaid härra Toolile tema arvab, et tema fraktsioonis on kõige parem demokraatia. kui me tahame anda raha Kreekale ja teistele riikidele, siis on vaja ka poliitilist konsensust Kreekas. härra Tool ütles asju, mis on täiesti õiged, et tuleb veenda ka tema poliitilised sõbrad, et jõuda selle poliitilise konsensuseni meil on seda tõesti väga vaja. ma tean, et äh, see, usaldame teile siin väga raske ülesande, Joseph, aga te kindlasti suudate olla väljakutse kõrgusel. sest et äh, kui riik äh, on sellises olukorras, siis peab ta püüdlema ikkagi poliitilise ühtsuse suunas ja mitme mängima mingisuguseid väikseid mänge ja tõepoolest, härra Langen, minul belglasena on sellekohased kogemused ka olemas. härra president, olgem ka väga ausad, meil on vaja julgemat majandusjuhtimise paketti kui see, mis meil täna arutusel on ja siin ma pöördun president Barroso poole. eile Euroopa Komisjoni spiiker, pressiesindaja pressikonverentsil ütles, et ei ole vaja rohkem ümber pööratud kvalifitseeritud äh, häälteenamust nõukogus. palun korrigeerige seda, härra Barroso. komisjon peab olema koos Euroopa Parlamendiga ja rohkem tuginema ühenduse meetodile selle majanduse juhtimise paketi puhul. jah, te esitasite küsimuse härra Toolile härra Tool kindlasti tahab nüüd vastata, see on lihtsalt viisakas niimoodi. Te vehkisite sinise kaardiga, nii et kas ta äkki nüüd tahate, et ka teile vastuküsimus, teile vehiti sinise kaardiga, tahate, et teile küsimus esitatakse ja vastate? ja loomulikult tahtsin esitada kiirelt liberaalide fraktsiooni esimehele küsimuse, et päeval, mil tema su-, suudab oma liberaalide valitsustega äh, kõikide äh, valitsuste riikide vahel tagada tõelise solidaarsuse, äh, siis võidan mina, nii et tuletan seda sulle siis tookord ka meelde. härra Verhofstadt, palun äkki te vastate sellele küsimusele? jah, härra president, enamikes riikides äh, välja arvatud äh, võib-olla tema kodumaal on, oleme me koalitsioonis äh, kristlike demokraatidega. nii olulisel Äh, ülemkogul ei saa nüüd mängida küll mingisugust poliitilist mängu, vastandades ühte ja teist valitsust. Joseph, meil ei ole vaja siin mängida Rahvapartei, liberaalide ja sotsiaaldemokraatide vastu. mina tahan veenda teie sõpru. seal on palju inimesi, kes on tulnud üle ka minu fraktsiooni, seda tuleb ka tunnistada eesmärgiks on Kreeka rahva ühtsus selleks, et nad kre-, kriisist väljuksid ja teie saate selles ka suurt rolli mängida, nii et ma äh, loodan su peale. nüüd ma annan härra Kutsakosele sõna veel üheks küsimuseks. jah, härra Verhofstadt, palun vastake kolmekümne sekundi jooksul. suur tänu, ma rõõmustasin selle üle, et härra president ütles, et kõik on teadlikud selle üle, e, sellest, et Kreeka probleem on ka Euroopa probleem. milles seisneb Kreeka probleem, on vaja läbi viia suured struktuurireformid ning samuti ka e, erastamisprotsess. Need on kaks põhimõttelist punkti, meil ja öö, äh, meie erakond mitte ei andnud ainult oma heakskiitu sellele, vaid need olid meie endi ettepanekud. ma tänan. Äh, teeme näo, et me kuulasime ja nüüd anname sõna ka veel härra Randstorfile küsimuse esitamiseks. suur tänu ma loodan, et te nüüd kuulete mind. ma kuulasin väga tähelepanelikult härra Verhofstadti ALDE fraktsiooni esimeest ja minul on küsimus talle, et kas see on tõsi, et teie loosung on, et Kreeka on kõikjal, et Kreeka ei ole lihtsalt üks Euroopa Liidu liikmesriik, vaid tegemist on sellise Kreeka vaimuga, mis on kõike hõlmab. nii et Kreeka on kõikjal härra Verhofstadt, kolmkümmend sekundit vastuseks. härra president, härra esimees, jah, on ju selge, kui me ei lahenda Kreeka probleemi, siis saavad olema tohutud probleemid kogu euroalal. juba Iirimaal näeme ju, Portugalis näeme Te teate ju, et intressivahed on eh, üle kaheksa protsendipunkti Iirimaa, Portugali ja Saksamaa vahel. nii et mida me peame tegema ja see ei puuduta mitte ainult Kreekat, vaid kõiki euroala liikmeid ja kuna detsembris kaks tuhat üheksa jäi vajaka solidaarsusest, tekkiski palju suurem probleem kui see, mis meil nüüd on. E järgmine on härra Zahradil, kaks ja pool minutit. ma tänan, härra president, väga meeliköitev on see kõik siin täna. aga ma tuletan teile meelde, et on palju meiesuguseid, kes me kogesime kommunismi ja pärast seda on teinud tohutut kiiret progressi läbi, et valmistuda saama Euroopa Liidu liikmeks. jah, me tõesti pidime tõestama eh, ennast, tõestama, et me suudame täita Kopenhaageni kriteeriume et meil tõesti saab olla täielikult toimiv turumajandus ja nii edasi ja nii edasi, aga paraku eh, see analüüs ei olnud sama põhjalik eh, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Liidu liikmesriigist taotlejate hulgas ja miks nii? sest eh, liitumist nähti tollal kui äh, poliitilist ja mitte majanduslikku projekti ja sellepärast muudeti arve, ignoreeriti kriteeriume ja ühinesid riigid, kes ei olnud tegelikult selleks valmis. ja nüüd me oleme jõudnud pöördepunkti. vaatamata sellele, et enamik minu fraktsiooni liikmed on mitte euroala liikmed, me ei taha, et euro läbi kukuks. ja me ei arva samas ka, et seda eurot peaks nüüd iga hinnaga kaitsma. me oleme tõesti jõudnud nüüd eh, selle abistamise peatüki lõppstaadiumi ja nõu-, ülemkogu peab saatma selge signaali, et kui keegi euroalal ei ole jätkusuutlik, siis kui ta ei vii läbi dramaatilisi muutusi, siis eh, euroala riigid peavad mõtlema selle peale, et kas äkki peaks hoopis restruktureerima selliste riikide võlad või äkki peaksid nad hoopis klubist lahkuma kui nii ei talitata, siis ma räägin teile, mis järgmisena juhtub. järgmine kord teie oponendid või, või teie järglase pigem oponendid ei ole enam nii kenad ja viisakad euroskeptikud nagu näiteks mina siin, vaid saavad olema tõeliselt vastikud Euroopa vastased. ja miks nii? sest neid valivad ametisse vihased Saksa maksumaksjad ja meeleheitlikud Hollandi või Prantsuse ärimehed ja nendel on juba siis kõrini võõraste võlgade kinnimaksmisest ja ei, teie ega mina ei taha ju, et see juhtuks. härra president, sellepärast ma palun teid, ärge kasutage valesti kriisi selleks, et mm, taotleda üha rohkem riigiülest agendat nagu mingid maksude eh, liidud ja nii edasi, see ei vii meid kuhugi. tegemist on mitte Euroopa kriisiga, vaid ühe vale Euroopa integratsiooni kontseptsiooniga, mis on pealegi ajast ja arust. Äh, suur tänu, järgmine kõneleja, Rebecca Harms, neli minutit president, eh, proua Jüriku, lugupeetud kolleegid. mina olen üllatunud, kuidas see arutelu läheb, milline toon meil siin on on tegemist praegusel ajal ju kõige tõsisema kriisiga, mis meil kunagi on olnud, me räägime sellest, et vaja on eh, kaitsta Eh, kaitsta Schengenit, aga eh, Ungari ei suutnud kaitsta meie regiooni, eh, tulid inimesed Tuneesiast, tulid Egiptusest ja seda kõike arvestades ei ole ju üldse üllatav, et Kreeka valitsus mm, ja nüüd läheb asi palju tõsi, tõsisemaks meil on Euroopas palju juhte, aga ei ole ühtki liidrit ja see ongi üks põhjus, miks meil niisugune olukord on kujunenud. see kriis öö, äh, on niisugune, et finantskriis on kestnud kauem kui äh, Kreeka kriis ja alati on nõukogu jõudnud kohale liiga hilja, nõukogu ei ole olnud ambitsioonikas, ta räägib, et peab kokku hoidma, peab päästma ja nii edasi, aga aga eh, tegelikult Euroopa Liit võib hävineda, sest Euroopa Liit ei suuda midagi saavutada ja tegelikult ehm, see, mida me räägime, ei peegeldu reaalsuses on üks eh, vastutus eh, Eh, vastutusrikas institutsioon, see on nõukogu. parlamendil on ju mingisugune võim, aga tegelikult eh, meie oleme hoidnud põõsasse eh, ja nüüd nõu ülemkogu saaks tegeleda selle ajaloolise kriisiga. ja kui ma nüüd vaatan endast paremale siis eh, ma näen, et inimesed ei ole siin tegutsenud õigeaegselt ja vastutustundlikult Kreeka suhtes. vaadake, mis juhtub Kreekas. Eh, Joseph Tool eh, kannab vastutust uue demokraatia partei liikmete eest, aga mis on meie vastutus, milline on sotsialistide vastutus? mida teeb härra Papandreou? Eh, kui me räägime õiglastest programmidest, siis peab Kreeka valitsus ka otsustama ja nemad on jaotanud vahendeid väga ebaõiglaselt, nemad on sundinud kõige suuremat koormat kandma kõige vaestematel ja sellest ei ole abi. tegemist on ebaõiglaste eh, maksukoormustega Kreekas. Kreeka eliit ei tee midagi nemad ei kanna mingit vastutust, aga tegelikult nemad on süüdi selles, mis on juhtunud. meie peame jääma eh, selle juurde, mida me oleme lubanud Kreekale, pikemad tähtajad, eh, mõistlikud laenud eh, maksu, võlakoormuse vähendamine kui me nüüd nimetame asju õigete nimedega, siis me peame ütlema, et erainvestorid peavad kandma suuremat osa eh, vastutusest. asi ei ole mitte reitinguagentuuridest, kriis ei ole kusagile kadunud. Eh, selle kriisi taga on see, et meil puuduvad poliitilised liidrid ja järgmistel päevadel ülemkogus peab just seda arutama. ma mm, Eh, kutsun teid üles, härra Barroso, eh, tagama eh, parema, parema mm, juhtimise pärast seda kriisi. ma ei tea, kas finantstehingu maks läheb käiku või mitte aga igatahes ei saa kuritarvitada maksusüsteemi, ei saa eh, maksta tohutuid preemiaid, sest need eh, on tekitanud eh, selle kriisi ja teie olete ka selle eest vastutav. suur tänu, proua Harms ja järgmisena härra Piski. suur tänu. vaadates Kreekat, siis võib sellest ka midagi õppida. Need nõudmised, mida esitatakse, viimased nõudmised eh, tingimuste osas eh, ei päästa Kreekat. me võime võtta endale selle eest vastutuse, aga asjad lähevad edasi nii nagu ennegi meie eh, ütleme ikkagi, et hoidke rohkem kokku Äh, privatiseerige, ma ei tea kõike, äh, mida siin veel tahetakse, räägitakse Euroopa poolaastast ja nii edasi. aga äh, siin räägitakse juba erastamisagentuuri loomisest, nii nagu see oli Saksamaal. nii nagu Saksamaa Treuhound, siis nemad tegelikult viisid ellu ka häid asju, kuid tegelikult selle põhju, selle tagajärjeks oli ka Saksamaa deindustrialiseerimine. mina ei taha siin minna nii kaugele nagu mõned teised, aga mulle tundub, et need miljardid, mida eh, Kreekale antakse, on ainult pankade välja upitamiseks. meie võime siin öelda, et vaba, et erasektoril ei ole vabatahtliku osalemise võimalust, aga mulle tundub, et me läheme edasi nii nagu ennegi ja ainus võimalus midagi muuta on muuta meie enda majandus finantspoliitikat praegusel hetkel mitte keegi ei tegele eh, kriisi põhjustega ja eh, põh-, ja probleem on selles, räägitakse ikkagi, et vaja rohkem demokraatiat, eh, läbipaistvust, aga tegelikult otsused langetatakse kinniste uste taga ning see ohustab Euroopa ideed. daamid ja härrad, natsionalism on pead tõstmas ja me peame saatma välja selged sõnumid mitte need sõnumid, mida me täna saadame. suur aitäh, kolleeg härra Biski, nüüd palun Nigel Farage. härra president, iga kord, kui esitan teile küsimuse selle kohta, et milline on teie plaan B, siis ütlete, et seda ei ole vaja, iga kord, kui ma ennetan seda, et varsti on vaja mingit riiki päästma hakata, siis ütlete, et ei, ei ole midagi ja nüüd oleme jõudnud juba selleni, et peame teist korda Kreekat päästma hakkama ja mingisugust alternatiivi ei ole kas me peame jätkama sellel teemal, jätkama täiesti kõrvale selle, et Hispaania võlakirjade turg näitab selgelt, et nemad on järgmised. tore sõnum küll, mille välja saadeti. sajaprotsendiliselt olete te alati eksinud absoluutselt iga ennustuse korral ja kui te täna ütlete, et see pakett äh, suunab Kreeka majanduskasvu teele, siis tegelikult ta paneb äh, ta Kreeka kolmanda päästepaketi teele, mida on ilmselt vaja paari kuu pärast. minu arvates äh, on tõesti, ajab südame pahaks see, et näha, et riik, kes leiutas demokraatia, on teie tõugata ja lükata ja ka täiesti õudsa Rahvusvahelise Valuutafondi kätest nad peavad nõustuma selle kärpepaketiga, nad peavad nõustuma äh, kärpima majandust nii, et nad jõuavad täielikku majandussurutisse, mingisugust alternatiivi ei ole. see on ajanud inimesed täiesti peast segamini, nad äh, lähevad tänavatele, seal on vägivald, nii et ei võta ära neilt mitte ainult raha, vaid ka nende demokraatliku süsteemi nii et mida siis head eurooplased teeksid? head eurooplased pakuksid välja alternatiivsed variandid selleks, et kreeklased saaksid taaskasutusele võtta oma valuuta, ka devalveerida oma valuuta, sest et äh, riigivõla ja SKT vaheline suhe on juba täiesti kontrolli alt väljas ja vaid siis töötaks tõeline kärpepakett, nad äh, alles siis saa-, suudaksid teha tõeliseid kärpeid kui me aga jätkame praegusel teel, viib see meid majandusliku ja sotsiaalse katastroofini, suur aitäh! proua Tsavela esitab sinise kaarti küsimuse. härra Farage, kas te olete sellega nõus? suur tänu, härra president tahaksin esitada härra Farage'ile järgmise küsimuse. tahaksin teada, et milline on Ühendkuningriigi välisvõla suurus ja kas ta usub, et Ühendkuningriik suudab täiesti omaette saarekesena ise sellest, selle võlaga kinni maksta, härra Farage, palun mõningad aastad tagasi olime me valuutavahetusmehhanismi osaks ja intressimäärad olid kahekordsed. miljon Ühendkuningriigi kodanikku jäid ilma oma töökohtadest ja õnneks me sellest mehhanismist väljusime, intressimäärad langesid ja üheksakümnendatel aastatel oli kõik väga tore. nii et ei saa ajada segamini siin majandusi, mis on erinevad, mille majanduskasv on erinev, Õnneks me Eurotsooniga ei liitunud, sest et hetkel on in-, Eurotsooni riigid majanduslikus vanglas. suur tänu härra Farage'ile, härra Madlener, palun poolteist minutit. suur aitäh, härra president. härra Barroso ütles eelmisel teisipäeval, et Kreeka öö, võib olla kindel, et Euroopa teda aitab, et Euroopa Liit talle selle abipaketi ka annab. aga kas Lissaboni leping äkki mitte hoopis ei keela sellist abi andmist, kas parlamendid äh, ei peaks andma oma toetust sellele, parlamentidel peaks olema võimalus ka sellest ju äh, keelduda komisjon on äh, härra Barroso juhtimise all otsustanud ise kõike otsustada. aga mitte keegi ei valinud ju härra Barrosot ametisse. tegemist on diktatuuriga, bürokraatliku diktatuuriga mis on Kreeka võimu all, ka Holland tahab ise otsustada, et kas me toetame seda või mitte. ainuke, kes seda otsustada saab, on Hollandi parlament. Kreeka toetamine on täiesti mõttetu. härra Barrosol on tegelikult õigus, seda ütles ka ta teisipäeval, et kui võlg kaoks lihtsalt üleöö ära, siis ikkagi probleemid jääksid alles nii et al-, ainus pikaajaline lahendus on see, et Kreeka võtab kasutusele uuesti oma valuuta, mis siis devalveeritakse, siis ei peaks teised riigid nende raskusi kinni maksma. suur tänu härra Madlenerile ja nüüd on sõna komisjoni presidendil härra Barrosol. ma vastan kahele konkreetsele küsimusele, mis just minule e, esitati, ma seda e-, ebaloogilist diskussiooni Euroopa üle siin ei hakka edendama e, parempoolsed ja vasakpoolsed äärmuslased on Euroopa vastu ja euro, euro vastu ühendanud oma jõud ja see on selge ja sellepärast ma pöördun kõigi demokraatlike jõudude poole Euroopas, siin Euroopas, selles parlamendis ja ka Kreekas, ühendage oma jõud ja leidkem konsensus, konsensus ja tehkem kõik, mis meie võimuses, tagamaks Euroopas kasvu ja heaolu. aga need kaks konkreetset küsimust olid tehingute maksu kohta ja minu seisukoht ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse kohta. kõigepealt äh, finantstehingute maks. ettepanek tuleb komisjonilt oktoobris ja puudutab just finantstehingute maksu. me oleme teinud mõjude hinnangu ja leiame, et on kaks võimalus, kõigepealt finantstehingute maks ja finantstegevuste maks. on kaks erinevat võimalust, aga me otsustasime teha ettepaneku finantstehingute maksu kohta sest üks põhjuseid on just nimelt see, et ei ole finantstehingutele midagi, mis sarnaneks käibemaksuga ja sellepärast oodake meie ettepanekut oktoobrikuus. nüüd teine küsimus. selle esitas mulle härra Verhofstadt ma tahaksin, et oleks selge, komisjon toetab parlamendi pööratud, ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse küsimuses. me oleme toetanud seda teie auahnet positsiooni alati ja Olli Rehn räägib sellest hiljem, täna pärastlõunal. me pöördume teie poole ja ülemkogu poole, vaadakem, kas on võimalik kokku leppida lõppkokkuvõttes selles, sest me usume ka, et tänu parlamendi seisukohtadele äh, on tublisti edasi liigutud selle majanduse juhtimise paketi osas ja ma tahan kiita teid siin parlamendis, kes te olete väga tubli tööd teinud sellega, tahan ka kiita eesistujat Ungarit, ka nemad on väga tähtsat tööd teinud ja lõppkokkuvõttes ma palun, et te kõik näitaksite üles vastutustunnet ja ma arvan, et ülimalt oluline oleks leppida kokku selles küsimuses, arvestades praegust olukorda komisjon toetab ühenduse lähenemisviisi, kõige auahnemat lähenemisviisi, nagu ka teie. Need on konkreetsed vastused konkreetsetele küsimustele. ma tänan äh, komisjoni presidenti ja järgmisena volinik Weber. vabandust, saadik Weber. Es ist zu Griechenland bereits einiges gesagt worden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 kolleeg Weber, härra Svoboda, kaks ja pool minutit. suur tänu, härra president, komisjoni president, eesistuja. ma tahaksin rääkida küsimusest, milles pärast mina eriti mures olen ja loodetavasti õnnestub meil ka ülemkogus äh, lõplik otsus langetada eesistuja on väga tublit tööd teinud ja komisjon samuti, me ehm, oleme teinud head koostööd ja see on kõik väga tähtsad signaalid lahendamaks meie probleeme. riigid, kes on olnud probleemide ees, ehm, peavad saama oma olukorda meie abil parandada. jah, olukord on tõsine, aga tähtis on ka see, et valitsused võitleksid põhiõiguste eest. nüüd, mis puudutab, kuidas seda seletada meie valijatele, väga raske on seletada midagi, kui meil lahendusi välja ei paku. me räägime kogu aeg rangest kokkuhoiust, aga kuidas on kasvuga, me räägime, et jah, meil on vaja kasvu, aga mis moodi, millist liiki kasvu ja kokkuhoid ei ole ainus viis. on alternatiivegi ja mõned on ära nimetatud. ei ole sellist vasakpoolset majandust. Le Monde majanduslisa ütles eile, et jah, meil on vaja piiranguid, aga samas on meil vaja ka kasvu ja investeeringuid. ja privatiseerimist. nüüd Kreeka alustab lühiajalist äh, väga tempokat privatiseerimist, aga privatiseerimise läbiviimiseks on ikkagi aeg vaja võtta. ja äh, see raha, mis eraldatakse, on vaja investeerida. kui me räägime struktuurifondide raha, regionaalfondide raha kasutamisest, siis jah, selle ka peab kaasas käima kaasfinantseerimine. me ootame nüüd konkreetseid ettepanekuid Euroopa Komisjonilt. jah, me oleme kokkuhoiu ja ranguse poolt ja piirangute poolt, aga ilma kasvuta asi ei toimi. ja kui me lõppkokkuvõttes samas vaimus jätkame, siis ei päästa me Kreekat, ei päästa oma pankasid ega päästa ka meie maksumaksjad ja tekib hoopis kaos. härra president ja ees, proua eesistuja, meil on vaja kasvu, meil on vaja töökohti ja see on tähtis Euroopa ja Kreeka tulevikule. ma tänan. härra Lambsdorff on järgmine. siiski sinine kaart kõigepealt. kas ma tohin küsida? mul on küsimus härra Spobodale. kas ta on nõus sellega, et mõnedes liikmesriikides on kriisi kasutatud instrumendina aeglustamaks privatiseerimist. Äh, kõikides riikides, kus on kriis, on tekkinud hirmsad probleemid ja neid ei saa ignoreerida, aga muidugi võidakse kurjasti ära kasutada olukorda, kui me vaatame, mida teevad reitinguagentuurid, võib anda nõu, mis riigid lausa kuristikku paiskavad. aga ei saa öelda ka, et asjad peavad muutumatuks jääma. kui tegemist on sellise riigiga nagu Kreeka, ei saa ka lasta asjadel vanas vaimus kulgeda. nii et tuleb kätte näidata õige suund ja tuleb neile toetust anda see on ainus viis sellest jamast välja tulemiseks. seda ma tahtsingi sõnaselgelt välja öelda. ei, olukorda ei tohi kuritarvitada, loomulikult. ma tänan, järgmine sõnavõtja. ma tänan, pärast eh, usaldushääletust, mis toimus eile Ateenas, me teame ju selle tulemusi Äh, pilt äh, ajakirjas olid pealkirjad, et Vana-Kreeka on ellu jäänud ja Euroopa võib kergemalt hinnata, aga mina arvan, et on vara kergemalt hingata. järgmisel nädalal me hakkame hääletama kokkuhoiupaketti ja alles siis me saame oma mm, kergemalt natuke hingama hakata. väga palju tuleb veel ära teha, enne kui kriis lõpeb. kõik see, mis siin öeldi, on õige, inimesed tahavad näha valgust tunneli lõpus. Äh, aga äh, lõppkokkuvõttes on ka teisi riike, kus rahvas abi vajab ja mõned leiavad, et nad muudkui annavad ja annavad ja annavad, aga see ei muuda midagi ja kreeklased muudkui kärbivad ja kärbivad ja kärbivad ja ka midagi ei muutu. tõepoolest, Kreekas tuleb viia privatiseerimine ja majandus tuleb ümber korraldada ning väga palju muutusi tuleb läbi viia. ja uued demokraatlikud jõud tuleb kogu tegemisse kaasata ja kasutada ära ka see Euroopa Liidu abiraha, mis juba on olemas, aga mida ei ole veel ära kasutatud. ja veel üks aspekt, see stabiilsuse kasvupakt mis vajab tugevdamist, et ära hoida tulevased kriisid. ning see ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamus, enamik inimesi ei tea, mida see tähendab. see on selline tehniline mõiste, mis on kasvu ja stabiilsuse paktis kirjas ja see on üsna tugev säte, mida peab saama kasutada. aga kui seda ei kasutata, siis me ei saa ka majanduse juhtimise paketti äh, toetada, nii et meil on vaja seda ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamust ja mul on hea meel kuulda president Barrosot, et komisjongi seda toetab. ja parlamentki toetab seda. suur tänu. nüüd eh, üheks minutiks proua Tsavela. tegelikult et e, härra Lambsdorffile esitatakse küsimus, kas te olete nõus küsimusele vastama? suur tänu, ma olen nõus teiega, härra Lambsdorff. Kreeka e, vajab poliitilist ühtsust, aga see peab algama e, sellest, et viiakse ellu need ettepanekud, mida on tehtud. ühtsus saavutatakse ainult siis, kui poliitiline eliit on sellega nõus. aga minu küsimus teile on niisugune. mina tahaksin, et teie fraktsioonis oleks rohkem järjepidevust, teie räägite eh, eurovõlakirjadest, aga Saksamaal öeldakse, et eurovõlakirjad on aja raiskamine. Eh, Bundestaris, Bundestagis olete te mm, olnud väga tõsiselt eurovõlakirjade vastu. härra eh, Kiigel, praegusel hetkel te käitusite valesti, teie ei saa niisugust küsimust esitada ja äh, härra Lambsdorff ei pea teile vastama. järgmine kõneleja, üks minut. tänu, härra president. suur aitäh, tahaksin tänada Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamenti toetuse eest mida nad on näidanud üles siiamaani Kreeka suhtes ja tahaksin eelkõige tänada komisjoni vastutavaid isikuid, kes juba poolteist aastat on teinud väga aktiivselt tööd, et Kreeka kriisist välja tuua. täna siin on räägitud palju Euroopast mina tahaksin teha siin väikese patriootilise märkuse sellise mitmekesise auditooriumi ees. Kreeka panustas väga oluliselt Euroopa tsivilisatsiooni loomisesse ja Euroopa põhimõtete loomisesse. me palume teilt solidaarsust ja austust meie vastu, mida saame omalt poolt teile lubada saame teile lubada, et teeme kõvasti tööd selleks, et meie riik saaks jälle jalad alla. meie ise viisime oma riigi sinna, kus ta praegu on ja selle eest oleme me vastutavad, aga tahaksin teha siiski paar ettepanekut. andke mulle veel üks minut, härra president, mul on kolm ettepanekut härra president katkestab, aga teil oli vaid üks minut äh, sõnaaega ja te ületasite seda juba tükk aega tagasi ja nüüd on sõna härra Pronsil pooleteistkümneks minutiks. härra president, äh, praegusel hetkel on Tuneesiast ja äh, Egiptusest tulnud väga palju varjupaiga taotlejaid, aga millest nad, need tuneeslased siis ära jooksevad, kas nad, kas nad siis jooksevad ära demokraatia eest või? Liibüa sõjatsoon, aga inimesed ei tule eh, sealt ära, sellepärast et, eh, et tegemist on ohtliku maaga, nii et, et siin peab olema ikkagi mingi muu põhjus. mulle tundub, et küsimus on selles, kas Malta peab võtma vastu kõik eh, tulnukad või mitte, sellepärast et Malta on esimene maa, kuhu nad jõuavad. aga mina arvan, et nad ei peaks neid vastu võtma sellepärast et varem või hiljem tuleb nad saata tagasi Põhja-Aafrikasse. Eh, kui tõesti meie eh, rände, eh, varjupaigapoliitika on selline, et kui keegi ütleb, et tema on varjupaiga taotleja, siis tuleb talle ka varjupaik anda. ma arvan, et reegleid tuleb muuta, sest reegleid tehakse, reegleid muudetakse ning me peame lähtuma rahvusvahelistest lepingutest. E, liikmesriigid on rände tõttu muutunud äratundmatuseni ning on e, praegu aeg peatada võõraste sissetulek. E, Horvaatia on päevakorras, aga milliseid samme astute teie, et tagada, et referendum tõepoolest toimub õiglaselt, et raha kasutatakse mõistusepäraselt? sest ma arvan, et siin on tegemist eh, eh, propagandaga ja öeldakse, et kõik on pahad, kes on Horvaatia liitumise vastu. suur tänu, härra Brons ja järgmisena proua Gal Piltšek, poolteist, kaks minutit. suur tänu, härra president järgmine Euroopa Ülemkogu eh, tõimu, toimub homme, tegemist on siin õiglusega, eh, usaldusega tegemist on ajaloolise momendiga, sest meil on väga suured väljakutsed, me peame vastutama eh, nende vastu, vastuste eest, mis me anname. ma tahaksin tänada Ungari Eh, eesistujana selle suure töö eest, mida nad on teinud, eriti proua Jöörit, eh, kes on olnud igal pool kogu aeg. tema on teinud ära tohutu hulga tööd, tema on pidanud kinni kõikidest tähtaegadest teekaardist, mille nad välja eh, töötasid ning on olnud ka väga sõbralikud parlamendi suhtes ülesanded olid uued mitte ainult eesistujale, vaid terve Euroopa Liidule, sisse on viidud Euroopa poolaasta, eh, uus eh, juht, majanduse juhtimine, see nii-öelda eh, kuus pakk, selles osas on kokkuleppele jõutud, see õigusloomeline pakett kuigi mõned probleemid on veel jäänud lahendamata, tegeleb äärmiste, äärmiselt oluliste küsimustega ja parlament eh, on teinud ära väga suure töö ning tegema kõik selle nimel, et kokkulepe saavutataks Eh, räägitakse siin majanduse ja kas-, eh, räägitakse stabiilsuskasvupaktist eh, ja nii edasi, nii et, et kui me kõik need reeglid ellu viime, siis tõepoolest me oleme astunud edasi sammu ühtsete Euroopa reeglite poole majanduse juhtimises ning see toetab Euroopa integratsiooni ja majanduspoliitika koordineerimist, luues tugeva Euroopa. seda tahavad turud, kodanikud, liikmesriigid, nad tahavad ühtseid reegleid, mida rakendatakse ühtsel moel, tagamaks eh, ühtse valuuta eh, tugevuse ning aidates kodanikke välja kriisist. suur tänu järgmisena eh, Lopes Aguilar suur tänu, härra president, Euroopa Parlamendi liikmetena mõistame me väga hästi, et eh, siin me peaksime rääkima ülemkogust, mis leiab aset kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal juunil ja et tuleb rääkida endiselt seal majanduskriisist, Kreekast ja ka muust, aga eh, on ka teistest teemadest vaja rääkida, näiteks äh, meie vabadusele, õigusele, turvalisusele põhineva ala põhipunktide küsimärgi alla panemisest, esiteks vabast liikumisest. ei saa lubada seda, et Põhja-Aafrikas, kus on suur nõudlus demokraatia lähe-, järele, ei reageeriks me väga konkreetselt. meil ei ole vaja mitte Schengenit reformida, vaid vastupidi, veelgi tugevdada kui tegemist on erakorralise äh, rändevoogudega, nagu näiteks kahekümne neljandast kahekümne kuuenda aastani Kanaari saartel, siis ei ole meil vaja mitte rohkem ja paremat Euroopa Liitu, vaid ka solidaarset panust äh, selleks, et pakkuda ka paremat demokraatiat äh, naaberriikidele. me teame, Itaalia, Prantsusmaa ja Malta on selles rändesurve all kannatanud, aga ülemkogul on teha siin tööd, et tuleb täiendada äh, rändepaketti, varjupaigapaketti, ka Frontexi rolli ning äh, käsitleda ka artiklit kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus, mis äh, näeb ette solidaarsusklausli. mulle valmistab muret ka sõnum, mis jõudis minuni selle kohta, et tuleks luua nii-öelda kaitsemehhanism, mis võimaldaks Euroopa Liidu sees piirid taastada, kui on mingi eriline oht. milline siis on see Euroopa Liidu mõõde, mida meil vaja on selleks, et me ei teeks midagi nii hirmsat, mis töötab meile iseendale vastu? suur tänu härra Lopes Aguilarile ja nüüd on sõna proua Valeanil kaheks minutiks suur aitäh, härra president. siin on tõelised muutused käimas näiteks vaba liikumise osal rände küsimustes. siin me räägime ka siseriiklikest huvidest ja eelkõige rahast. paraku ülemaailmne majanduskriis äh, on toonud välja meiega kõige hullemad populistlikud ja natsionalistlikud vaated. täna me oleme rääkinud Kreekast ja sellest, kuidas siseriiklikud äh, si-, poliitikud ja ka sidusrühmad ainult suurendavad segadust. on ka risk, et kõik üle, kõikides ülejäänud liikmesriikides levivad Kreeka probleemid aasta tagasi näitas Euroopa Liit, et ta oli täielikult ühtselt pühendunud Kreeka aitamisele, siis ei ole meil plaanis siiski hüpata järjest ühelt päästepaketilt teisele. meil ei ole vaja midagi tehnilisemat, meil on vaja ühtekuuluvust, ühtsust, sest et tegemist on psühholoogilise sõjaga ja turg on pannud küsimärgi alla Euroopa Liidu ühtsuse, mitte Kreeka Euroopa Liit peab äh, seisma Kreeka kõrval, me peaksime vähendama intressimääre ning äh, samuti lihtsustama ligipääsu Euroopa Liidu vahenditele. Kreeka peab aga samuti äh, suutma oma tulevikku enda kätte haarata, kärpemeetmed on vajalikud, aga samas ei tohi unustada seda, et sellest pikemas perspektiivis ei piisa. kindlasti peame tagasi pöörduma öö, alustalade juurde, soodustama majanduskasvu ja nii edasi. Kreeka tähendab seda, et kui me toetame Kreekat, siis toetame Euroopa Liitu. suur tänu. järgmine, järgmisena härra Pogis üheks minutiks. suur tänu, rääkides Kreekast. Te peate kuulama, mida siin on öeldud, selleks et mõista, kus Euroopa juhtimine on ik-, e ei ole, on valitsev natsionalism, ei ole selgelt eh, sõnastatud eh, eesmärke. ja üks väike Kreeka ettevõtja ei saa asjadest mitte midagi aru. ma olen eh, kuulnud, et Itaalia reitingut on tõstetud, aga nüüd öeldi avalikult välja, et kui Lüübi, Liibüa trage-, tragöödia algas, siis kõik eh, olid nõus võtma eh, kolm tuhat eh, pagulast oma maale, aga mitte keegi ei ole sellest kinni pidanud. ja ainult Itaalia on see, kes neid avasüli vastu võtab. rääkige Itaalia ministritega ja nemad ütlevad teile, et see on õigus, mitte keegi pole midagi teinud. nüüd eh, Horvaatia, asi on tõsine, aga ma tuletaksin teile meelde, eh, eh, ma ütleksin nendele, et pange pidur peale, asi läheb liiga bürokraatlikuks. järgmine kõneleja, härra Mauro. nõukogu Ehm, ülemnõukogu päevakord on er erakordselt dramaatiline, väga tõsine, väga pikk ja see näitab, eh, kuivõrd suures hädas Euroopa Liit on e, Euroopa e, ei ole ühegi tööga lõpule jõudnud ja sellepärast inimesed tunnevad, e, lihtsalt inimeste käed rangevad jõuetult rippu Eh, kui meil oleks, eh, kui meil oleks Euroopa Ühendriigid, siis meil oleks üks instrument tegelemaks niisuguste kriisidega, nagu praegu on. aga praegu liikmesriigid ainult venitavad ja venitavad lahendamata probleemi meil ei ole Euroopa Ühendriike ja sellepärast puudub meil ka juhtimine Eh, sest et eh, liikmesriikide vahet, eh, valitsuste osas ei ole, valitsustes ei ole liidreid. ja mina arvan, härra Barroso, et ka teie ei ole mitte mingisugune liider, sellepärast teid ei oleks üldse tohtinud valida teist korda. Te kogu aeg kutsute üles ainult ettevaatlikkusele, aga ettevaatlikkuse aeg on möödas mina tahaksin, et teie tegeleksite nende dramaatiliste probleemidega, mis praegu nõukogu päevakor-, ülemkogu päevakorras on. ma tahaksin et, et liikmesriikide valitsused paneksid meie ideaalid oma huvidest kõrgemale sest ainult niimoodi me saame edasi minna, aga praegu kõik need arutelud on juhitud ainult siseriiklikest kaalutlustest. Eh, seda teeb nii Saksa, nii eh, eh, Prantsuse valitsus, Itaalia valitsus ja ja Kreeka valitsus ei tee üldse mitte midagi, kuigi ta on lubanud teha, ta ei vastuta mitte millegi eest. ja igatahes, kui asi ei muutu, siis Euroopa projekt ei edene suur tänu, härra Mauro. nüüd härra Podimata, kaks minutit. härra president, kõigepealt palun äh, tahaksin ühineda tänusõnudega, mida ütles äh, proua Tsavela, tahaksin tänada ka parlamente ja Euroopa rahvaid äh, nende toetuse eest. Kreeka härra president, daamid ja härrad, nagu viimaste päevade sündmused on näidanud, on valmis tegema veelgi suuremaid pingutusi selleks, et eelarve tasakaalu saada ning struktuurireforme läbi vii-, viia. selleks, et need jõupingutused oleksid edukad, on vaja meil täita kaks eeltingimust. esiteks peame olema võimelised pakkuma oma kodanikele lisaks öö, kõigele muule ka võimalus majanduskasvuks, tööhõiveks ja teiseks on meil vaja luua turvaline õhkkond ja ka toetusõhkkond Euroopa Liidu poolt. see oleks nii-öelda poliitilise õht-, ühtekuuluvuse õhkkond, sest et terve kriisi jooksul ja eriti viimastel nädalatel oleme näinud et käimas on mitteametlik dialoog Euroopa pealinnade vahel ning Euroopa Keskpanga vahel. sekkunud on ka reitinguagentuurid ja kaasatud on ka erasektor äh, selles või räägitakse sellest, et kas erasektor kaasata või mitte Kreeka päästepaketti tegemist on väga erilise olukorraga ja see ei ole nii Euroopa Liidu väärtuste kõrgusel ega ka äh, liikmesriikide väärtuse kõrgusel. kui me tahame ikkagi saavutada sotsiaalset ühtekuuluvust, siis äh, peab tagama selle, et Kreeka rahva väga suured jõupingutused ka tõesti edukad oleksid. suur tänu! proua Podimatale, nüüd on sõna proua Latford. küsimus kreeklastele on see, kas nad tõepoolest eh, suudavad päästa kõiki oma, ehm, kõiki oma saavutusi Euroopa eh, suunas. Euroopat on rohkem vaja ma Äh, tegelikult äh, tervitan seda äh, väga tõsist ja tunduvalt julgemat härra Barroso avaldust, mida ta täna tegi Schengeni ja rände teemal. Mario Monti Eh, rääkis eh, või viitas artiklile Financial Timesis, ta, seal toodi välja seda, et, eh, et halb on erinevus liikmesriikide vahel, et et suurte liikmesriikide suhtes ollakse väga viisakad Eh, tegelikult eh, asi on ju eh, Kreekas esitatud valestatistikast. me peame Euroopas olema solidaarsed, aga me peame olema ka üksteise suhtes ausad. suur tänu, proua Latford. nüüd härra Provera, üks minut. suur aitäh, härra president kõigepealt rändeküsimustest, me oleme näinud, et ükski liikmesriik ei suuda üksi hakkama saada sellega, kui tekib äh, rände, rännet puudutav era, eriline olukord. tuleb ikkagi tagada äh, rändepoliitika seosus, seos ka äh, erinevate mitme- ja kahepoolsete lepingutega, arengumaadega ning arenguabiga Euroopa välispoliitika instrumente ei kasutatud selles olukorras, mis tekkis Itaalias. liikmesriigid pidid ise hakkama saama äh, sisserändajate voogudega, ilma et nad oleksid saanud toetuda Euroopa Liidu poolsele solidaarsusele. ja seega tahaksin teada Euroopa Komisjonilt, et mis puhul me siis saame rääkida massilistest põgenike voogudest, et kasutada ka artiklit viiskümmend viis, mis võimaldab ajutiselt taastada piirid. ja täpsustused on olulised, kui me tahame tõesti, et meil oleks ühtne rändepoliitika ja suudaksime seda koormust ka jagada. suur aitäh, nüüd on sõna, palun kaheks minutiks, härra Odiil. suur tänu, härra president. lugupeetud proua minister omalt poolt tahaksin samuti teid õnnitleda teie eesistumisperioodi puhul ja tahaksin viidata kahele küsimusele. esiteks Kreekast. kindlasti tuleb äh, Kreeka rahanduse olukorda konsolideerida ning midagi ära teha ka majanduskasvu osas kui me räägime eelarve konsolideerimisest, siis oleme näinud, et väga raske on äh, riiki valitseda, kui äh, meil on äh, samal ajal vaja mõelda mineviku ja tuleviku peale. võiks mõelda siis nii-öelda krediidivõimalust, mis võimaldaks Kreeka halvad võlad kuidagi piirata ühe teatud struktuuriga, et ei läheks kapitali kaduma ja see võimaldaks Kreeka valitsusel vaadata tulevikku ja öö, luua korda ka minevikus. intressimääradest pangad peavad selles osalema, sest et nemad ostes võlga kuueteist protsendiga teenisid tohutut kasumit, nüüd on see vaid kaheksa protsenti ja kindlasti osa riigi võla haldamisest võiks anda ka Euroopa äh, finantsturgude haldamise asutusele. Noh, tegemist oli tõesti pankade poolse veaga, nad tegid midagi valesti ja nad peavad selle veaga parandama. edasi majanduskasvust kindlasti tuleb toetada president Barroso ettepanekut, nimelt üks miljard eurot Kreekale, see aitaks Kreekat majandusarengu teel. Daniel Cohn-Bendit rääkis sellest, et miks pöörata tähelepanu ka sõjakulutustele, mis kujutavad endast ju nelja protsendipunkti SKT-st ja kui vaadata, kui palju abi anname Türgile siis, siis kaks protsendipunkti sellest võiks ju anda Kreekale. aitäh! proua Estrela, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, härra president. minu lootused järgmise ülemkogu osas on üsna vähesed sest et Euroopa Liit on lagunenud, kui on vaja otsustusvõimet, siis oleme näinud vaid kahtlemist ja solidaarsuse asemel valitseb tõeline egoism. ma ei hakka rääkima vaid äh, omaenda koduriigist, sest et meil tuli võimule just uus valitsus, aga tahaksin neile toetada kõik, neile soovida kõike paremat nii portugallaste äh, kui ka eurooplaste huvides. Kreeka ei ole mingisugune suvaline riik, Kreeka on Euroopa Liidu liige juba aastakümneid ning ka Eurogrupi liige oluline on meeles pidada seda, et Kreeka on ju ka demokraatia sünnikohaks ja juba ainuüksi nendest faktidest peaks piisama selleks, et Euroopa Liit kohtleks Kreekat austusväärsemalt. kreeklased loomulikult vastutavad dramaatilise olukorra eest, millesse nad on sattunud, aga Euroopa Liidul on siin samaväärne vastutus peaminister Papandreou tegi kõik, mis tema võimuses selleks, et väljuda sellest keerulisest olukorrast, ta tegi seda väga vapralt, väga väärikalt, ta võttis vastu kõik äh, võimalikud ja vähem võimalikud kärpemeetmed. see, mis toimub Kreekas, võib ühel päeval äh, toimuda Iirimaal, Portugalis, Hispaanias, Belgias, Itaalias või ka Prantsusmaal nii et esitan küsimuse Euroopa Liidu institutsioonidele. kuidas raskustesse sattunud riigid peavad hakkama saama täiesti skandaalsete intressimääradega ja samal ajal vähendada eelarve puudujääki, edendada majanduskasvu ja tööhõivet? kas te ei arva, et et äh, kui pakkuda selline lahendus, siis need äh, riigid surevad mitte sellesse haigusesse, mille all nad kannatavad, vaid äh, hoopiski selle ravimi kätte, mis on neile välja kirjutatud. tuleb võidelda spekuleerimise vastu, kaitsta ühtset valuutat ning ka hukka mõista need reitinguagentuurid, kes on vastutavad kriisi eest, milles me praegu elame. suur tänu, härra Estrela. proua Estrela, härra Köönes, palun härra president, loomulikult on meie aja ettevaatusabinõud vaja kasutusele võtta, kui tahame ennetada tulekahjut. muidu mängime lihtsalt tulega. tõepoolest, härra Barroso ütles, et ähm, Kreeka valitsus peab tegema kõik, mis nende võimuses, et oma kodus asjad korda panna, selleks et siis saaks Euroopa Liit midagi teha. see tähendab, et Kreeka peab taastama oma usaldusväärsuse tegelikult peaksin pöörduma kõikide Euroopa Liidu riikide valitsuste poole, kas kõik riigid ikkagi on äh, teadlikud sellest, kui suur äh, mõju on olnud nendel avaldustel, mis nad on teinud Kreeka kohta viimase pooleteist aasta jooksul? tuleb teha lõpp äh, kakofooniale ja selleks, et Kreeka kriis ei leviks tervesse eurotsooni, on vaja neli eeltingimust, esiteks eelarve konsolideerimine, teiseks Euroopa Euroopa Liit ja Eurogrupp peavad olema ühtsed, ühine, koonduma ühtsete eesmärkide ümber ja kolmandaks on vaja veidi rohkem aega kui alguses ette nähtud, sealhulgas ka erastamise jaoks, ja solidaarsus, mis ei kajastuks vaid uute meetmetena, vaid ka tehnilise abina kõikide partnerite poolt, sealhulgas ka komisjoni poolt ma tänan eh, kolleeg Göransi, nüüd kolleeg Rangel, kaks minutit ma tänan, härra president. kõigepealt tahaks öelda, et minu ootused sellelt ülemkogult, eriti arvestades viimase kahe nädala sündmusi, on järgmised. ma usun, et on vaja langetada otsused kohe ja mitte neid edasi lükata nagu möödunud kord asjad lükkusid edasi kolm kuud, ma loodan, et nüüd näidatakse üles vastutustunnet ja langetatakse majandus- ja finantsotsused, mis on peatähtsad Euroopa Liidule. majandus- ja finantsküsimused on peatähtsad ka arvestades, et meie eesmärgiks on Euroopas ju säilitada iga hinnaga rahu. aga praegu me näeme, et probleemide küüsis liikmesriigid hakkavad ebausaldama üksteist, ei ole kindlustunnet ja õhutatakse vastuseisu põhja ja lõuna vahel, mm, Kesk-Euroopas olevate riikide ja äärealadel olevate riikide vahel ja mida me näeme, Euroopa Liit hakkab mm, nagu alla käima ja ma loodan, et vaatamata tehnilistele otsustele ja poliitilistele asjaoludele, suudame me vastata peamisele küsimusele, kas me tahame, et Euroopa projekt oleks rahustrateegia mudeliks. see on kõige tähtsam. me oleme kuulanud oma juhtide kõnesid, sealhulgas kuulanud eh, nii raskuses olevate riikide juhte kui ka doonorriikide juhte. ma pean ütlema, et need kõned on minu arust vastutustundetud ja tihtipeale lausa õhutavad äh, rõhku panema ennekõike rahvuslikule eripärale ja tunnustele. ma usun, et tähtis on vastutustundeliselt lahendada kriis. ma tänan, järgmine on härra Pitella, kaks minutit. ma tänan hirm ja vastastikune usalduse puudumine, minu kolleeg juba viitas sellele, aga paraku dikteerivad need tunded Euroopa Liidu valitsuste suhtumist Kreekasse. Euroopa on praegu nagu jalgpallimeeskond, kes on allakäiguteel ja loodavad, et Eh, suudavad eh, individuaalselt mängida selle asemel, et meeskonnatööle jälle rohkem rõhku panna. ei, see ei ole väljapääs, kui me tahame kriisi vastu oma mängu võita, siis peame meeskonnana tegutsema. Kreeka kriis oleks võimalik varasemal ajal olnud hoida kontrolli all, aga paraku on olukord nüüd muutunud. Eh, kõik see kiivus, mida me näeme kõik see umbusk, mida me kogeme, on juba kandnud vilja ja liikmesriik, mõnede liikmesriikide valitsused on nagu teise liiga mängijateks alandatud. jah, riikide võlg. aga me teame ju, et finantsturud on meil endiselt reguleerimata. ja tegemist on nagu riigivõlakirjade näol mürgikarikaga. jah, kui me kogu aeg vähendame riigieelarvet ja siis vaatame, kes ellu jääb, siis lõpuks veendume, et mitte keegi ei ole seda üle elanud ja siis peatub kasv Euroopa ühiskonnas ja ei suunata rahalisi vahendeid sinna, kus nad kõige rohkem tulu toovad, näiteks teadusuuringutesse ja mujale. üks asi olgu selge ärge minge Schengeni kallale. see on saavutus, millest me ei tohi loobuda. Schengen on meie ühtsuse pant Euroopa Liidus, meil on vaja jah, kontrollida rändevoogusid Brüsselist ja see on tähtis meie ohutusele ja meie solidaarsuse huvides. suur tänu. härra Marinescu, kaks minutit. mulțumesc, domnule președinte suur tänu, härra president. Ungari eestumisperiood on lõpule jõudmas ja ma tahaksin õnnitleda Ungari eesistujat selle eest, et nad on jõudnud lõpule mõningate väga keeruliste vastuoluliste teemadega eesistumise viimased nädalad näitavad seda, kas Euroopa poolaastat tõesti tegelikult ka ellu rakendati, soovitusi peavad järgima ju peamiselt liikmesriigid, liikmesriigid peavad näitama, et nad on vastutustundlikud, et nad on pühendunud uue mehhanismi järgimisele. stabiilsusprogrammid, läänemisprogrammid ning siseriiklikud reformiprogrammid on kõik väga head, aga sellest ei piisa, meil on ikkagi vaja konsensust majandusvalitsemise osas Euroopa Parlament on pingutunud, pingutanud selleks, et kompromissini jõuda, mis ähm, loodame, et kiidetakse heaks homme. ja me loodame, et Ülemkogu omalt poolt kiidab selle ka heaks, mis on ju Euroopa Liidule nii oluline palju räägiti täna ka Schengeni ruumist, on täiesti selge, et on vaja uuendada Schengeni mehhanisme. meil ei ole vaja ühepoolsete piiride taastamist, see ei ole üldse lahenduseks kui liikmesriik ei suuda täita või olla oma ülesannete kõrgusel Euroopa Liidu välispiiridel, siis on meil vaja teda toetada, meil on vaja Frontexit. aga kui lahendust ei leida, siis nõukogu tulenevalt komisjoni ettepanekust võib kvalifitseeritud häälteenamusega otsustada taastada ajutiselt sisepiirid, piirikontrollid aga ühepoolne piiride taastamine, mida me täna näeme, ei ole küll lahenduseks eesistuja suhtumine romide strateegiasse ning samuti Donau strateegiale uue jõu andmisega on olulisteks sammudeks selleks, et tõesti päriselt ellu rakendada kõiki väga olulisi Euroopa Liidu poliitikaid. tänan ja nüüd lõpetuseks härra Kelam. ma tänan, proua minister, volinik. stabiilsuse pakti nõrkus on olnud üks tegur selles üha süvenevas majanduskriisis, mis on üle kasvanud usaldatavuskriisiks. keegi ei ole siin ilma süüta Eh, kui tekib erakorraline olukord, kus solidaarsus ja vastutus on ainsad, mis loevad, siis tuleb silmas pidada, et solidaarsus ei tähenda, et kõik on ühe eest väljas, see tähendab samas ka, et üks on kõigi eest väljas. ja iga liikmesriik peab võtma endale vastutuse Euroopa Liidu eest ning tegutsema Euroopa Liidu ühistes huvides. jah, meil on vaja rohkem Euroopat ja rohkem Euroopat tähendab ka rohkem distsipliini, sealhulgas konkreetsed meetmed nende vastu, kes reegleid endiselt rikuvad. selleks, et tagasta euroala usaldusväärsus, peab komisjoni roll tugevnema ja muutuma sõltumatumaks. selleks, et majandust juhtida ja järelevalvet teostada, on seda vaja komisjonil on vaja mandaati, et hinnata majandusolukorda liikmesriikides ning anda õigeaegseid soovitusi ja hoiatusi. aga peatähtis küsimus on poliitiline tahe ja suutlikkus rakendada trahve ja trahvide rakendamine peab muutuma reegliks ja mitte poliitilise kauplemise objektiks nõukogu roll peaks olema vastavalt piiratud ja piirduma nende menetlustega, mis toovad kaasa potentsiaalsed sanktsioonid ning kindlasti tuleb ka mõelda statistika kvaliteedi peale, et tulevikus ei oleks võimalik enam võltsida fiskaalandmeid. minu riik, Eesti, oli tugevas majanduskriisis kolm aastat tagasi, aga me tasakaalustasime eelarve ja ometi ka suundusime euroalasse ja kõik ühe eest ja üks kõigi eest. me peame kõik reformima oma ühiskondi, selge, kulutuste kärpimine on valus, aga see on ainus viis, kuidas tagada kasv ja stabiilsus. ma tänan kolleeg Kela, nüüd on meil vaba mikrofon ja kõigepealt saab kolleeg Kelly sõna eh, er ma tänan et saan ka paar sõna sekka öelda. kõigepealt see andmine ja andmine ja andmine ja kärpimine ja kärpimine ja kärpimine. ma tahan ühe mõõtme veel lisada sellesse, nimelt võtmine ja võtmine ja võtmine. ja eriti ma siin viitan intressimääradele, mida võet-, võtab Euroopa Keskpank minu riigilt, Iirilt samas kus meie võitleme selle nimel, et oma eesmärgid saavutada abipaketi raames, nii et sellest ei ole sugugi meile abi. ma tänan Äh, parlamenti ja komisjoni selle eest, et nad ikkagi seisavad hea selle eest, et meid õiglaselt koheldaks. intressimäärad, jah, see on tõesti mm, nagu nöör uppuva mehe kaela ümber veel. Äh, homme ülemkogu, palun seiske selle eest, et Iirimaa intressimäärasid vähendada, et me saaksime kasvuteele asuda, oma kohustused täita ja jälle saaksime suureks rahvaks Euroopas ma tänan. härra Tabadži, palun. loodetavasti Euroopa Ülemkogu kiidab heaks kolm prioriteetset ülesandet, mis Ungari eesistujal oli, Roomide strateegia, Donau strateegia ning Horvaatiaga liitumisläbirääkimiste lõpuleviimine. aga kõige, kõige peamine eesmärk oli vastu võtta eh, kuus pakk, nimelt majanduse juhtimise alast kuus õigusakti. Eh, ja tuleb kiita ungarlasi tubli töö eest, neil on õnnestunud lahendamata küsimused eh, vähendada ühele-kahele Eh, läbirääkimiste käigus nõukogu ja parlamendi vahel. Eh, ja Ungari valitsus peab nüüd tagama kokkuleppe, kompromissi kõige kõrgemal tasemel. nüüd, kas Viktor Orbani valitsusel on piisavalt poliitilist kapitali selleks, et usaldusväärselt kaitsta seda Euroopa poolaastat ja kas ka ministril on piisavalt jõudu, sest Äh, siiski ma loodan, et neil on edu, sest meil on vaja tugevamat majandusjuhtimist Euroopas. suur tänu. proua Figureido. suur tänu, president. see tõsine olukord paljudes liikmesriikides majanduse ja sotsiaalvallas peaks tähendama seda, et ülemkogu pöörab erilist tähelepanu eh, nende põhjustele. kas selle eest vastutab liberaalne Euroopa poliitika, kus on väga palju privatiseerimist, niimoodi eh, toimub majanduslik ja sotsiaalne kõrvalejäämine, niimoodi süveneb vajadus. mõelge selle peale mõelge, kuidas ikkagi on asjad liberaalsete poliitikatega, tegelikult need ju eh, päästsid välja Kreeka, päästsid valla Kreeka kriisi. Need eh, poliitikad, mida te praegu välja võt-, eh, vastu võtate, tähendavad seda, et vaesed inimesed, väikeettevõtjad maksavad järjest rohkem, rikkad löövad aga järjest rohkem raha taskusse. suur tänu! Äh, härra Obermeier, järgmine kõneleja. suur tänu rändepoliitika Euroopas on tänaseks päevaks läbi äh, kukkunud, praegu komisjon räägib siin partnerlustest aga meil on Põhja-Aafrikast tulnud massiliselt immigrante, nad tulevad e, ebaseaduslikult siia ja praegu püütakse neid kuidagimoodi peatada. see tähendab, et paljud liikmesriigid e, saavad juurde töötuid ja kakskümmend aastat e, rändevoogusid on toonud meile siia palju inimesi Põhja-Aafrikast ja eh, asi tööturul Euroopas on läinud järjest hullemaks, meil ei ole enam vaja kedagi, eh, kedagi siia juurde, inimesed tahavad seda eh, mobiilsust, partnerlust ainult selleks, et, et et sisserändajad läheksid eh, tagasi. meil on vaja tugevamat Frontexit, meil on vaja kontrolle piiridel ja seda tuleb arvestada, kui me arutame rändepoliitikat. suur tänu. Eh, proua Kallas-Kabubinska. suur tänu enamuse ajast oleme rääkinud Kreeka kriisist tõepoolest tegemist on väga suure probleemiga. härra Borroso kutsus eh, eh, üles toetusele eh, Schengeni Eh, tsooni osas, Schengeni piirkonna osas toimuva arutelu eh, vallas ja tõepoolest need läbirääkimised ei ole eh, lihtsad. parlament on seda tundnud läbirääkimistes nõukoguga, aga mina olen poolakas ja poolakate jaoks on see Schengeni piirkond niivõrd oluline, sest me tõepoolest tunneme end vabadena, kui me saame ilma piirideta liikuda ning see on meie jaoks kõige suurem Euroopa väärtus, me ei saa lubada, et sellise raske aja tõttu meie vabadus ära võetakse. Euroopa Liit peab tegema raskeid otsuseid, kuid ma palun, et te kaitseksite Schengeni ala ning hõlmake sinna ka Rumeenia ja Bulgaaria, aitäh! suur tänu! proua Papadopulu paistab, et kolleeg on lahkunud. sellepärast järgmine kõneleja. suur tänu, president. tänase arutelu jooksul eh, olen ma näinud rahuloluga, et siin selguvad vastuolud liberaalsete vaadete ja teiste vaadete poolt. Euroopa peab lähenema, sest et muidu eh, on Euroopa projekt ehm, ohus. ma tervitan härra eh, Barroso avaldust, mida ta täna tegi et eh, ta teeb ettepaneku varsti sisse viia finantsteenuste maksu kahju, et meil ei ole eh, praegu niisuguse eh, otsuse projekti, aga mis puudutab Eurotsooni ja Euroopa Liitu, siis ja mina ise olen mitte euroriigist, siis eh, suur tänu äh,, härra Liberatski paistab, et ka järgmine kõneleja on lahkunud ning sellepärast anname sõna härra Possitilile. suur tänu, räägiksin immigratsioonist. meie ootame kolme asja, kõigepealt Schengeni tsoon e, on kaitsmist väärt, see tähendab vabadust meie kodanike jaoks. see on tõeline e, nähtav Euroopa lisandväärtus. ühine vastutus teiseks mis puudutab eh, välispiire, mitte ainult sisepiire. meil on vaja tugevamat Frontexit, meil on vaja rohkem solidaarsust ja vastutuse jagamist, samuti ka rohkem koostööd nende riikidega, kes asuvad Vahemere piirkonnas. Need maad eh, elavad revolutsiooni tingimustes ja homme on vaja poliitilist tahet. kui poliitilist tahet ei ole, siis me ainult räägime ja mitte midagi ei juhtu. suur tänu! suur tänu! meie vaba mikrofon on sellega läbi ja nüüd ma annaksin sõna volinik Šefkovitšile. suur tänu, härra president! lugupeetud parlamendisaadikud! ma arvan, et tänane elav arutelu kinnitab seda, et homse ülemkogu päevakord on äärmiselt oluline. see on kriitiliselt tähtis Euroopa tuleviku jaoks. Kreeka eh, oli sõna, mis kõlas kõige rohkem kõikidest sõnavõttudest ja mingit lihtsat lahendust Kreeka osas ei ole. aga oluline on näidata eh, kreeklastele et ähm, siiski tunneli lõpus on valgust näha, ei ole tegemist ainult kokkuhoiuga, on võimalust ka majanduskasvuks äh, kokkuhoiuga peab kaasnema kasvu soodustav poliitika ning ma loodan, et eh, komisjon saab aidata Kreekat suurendada oma eh, haldussuutlikkust, et ta suudaks ära kasutada struktuurifondide vahe, vahendeid ning eh, suudab ka parandada maksukogumist Eh, vaja on toetada selle maa haridussüsteemi. kõik eh, inimesed komisjonis on valmis eh, minema seda teed, me oleme valmis andma Kreekale tehnilist abi, mis peab tulema koos ränkade kokkuhoiumeetmetega me tahame näidata, et Euroopa hoolib, et Euroopa on solidaarne ja et Euroopa on võimeline aitama, kui on satutud hätta kuid ma arvan, et meil on samasugust sõnumit vaja ka Kreeka poliitiliselt establishment'ilt, meil on Kreeka valitsuselt vaja seda, et nad näitavad üles valmisolekut probleeme lahendada oma maal, et nad teevad seda solidaarselt ning sellepärast pöördun ma komisjoni äh, poolt Kreeka juhtide poole, et nad oleksid solidaarsed ja näitaksid õiget lähenemist äh, tõsiste probleemide lahendamisel Eh, on tulnud ülim aeg tegutseda vastutustundlikult. paljud teist rääkisid ka äärmiselt olulisest teemast, see on Euroopa poolaasta lõpetamine. ma eh, eh, paluksin, et eh, parlamendisaadikud läheksid tagasi oma valijate juurde, seletaksid nendele, et, et eh, Euroopa poolaasta on lõppenud, hulge algamas on uus, iga liikmesriik saab konkreetseid soovitusi ning nüüd on vaja, et igal tasemel valitsused, kohalikud omavalitsused viiksid eh, läbi need reformid, mida on vaja läbi viia, sest ainult niimoodi niimoodi on võimalik panna majandus uutele alustele ma kinnitan teile uuesti, et eh, komisjoni poolt tuleb varsti ettepanek finantstehingu maksu osas ja see on üks nendest ettepanekutest meie eh, panustes sellisele üldisele eh, aru, üldisesse arutelusse, mis puudutab majandust ning ma loodan, et meie partnerid eh, eh, ühinevad meiega. Eh, paljud siin viitasid Schengeni, Schengeni piirkonnale, rääkisid, et oleks vaja kõrgetasemelist rändepoliitikat ning ma kinnitan teile, et me saame väga hästi aru, et see vabadus mis inimestel on Euroopas liikumiseks, on üks kõige olulisemaid saavutasi ning me tõepoolest väärtustame seda komisjon on äh, äh, aluslepingute kaitsja ning me viime edasi seda projekti. aga viimaste arengute valguses me peame tunnistama, et meil on vaja ka eh, rändeküsimuses kompleksset lahenemist, meil on vaja suurendada usaldust selle süsteemi suhtes ning komisjon on veendunud, et ainult ühenduse põhine koordineeritud protsess ähm, Äh, aitab meid. ei ole kasu sellest, kui üks liikmesriik viib sisse piiril äh, kontrolli. vaja on paremini kaitsta meie välispiire, on oluline, et see süsteem äh, töötab hästi. niisugune kava on komisjonil ja ma loodan, et seda toetavad nii parlament kui liikmesriigid nüüd paar sõna majanduse juhtimisest ja sellest kuus eh, pak-, eh, kuus, kuuesest paketist. kuigi seda teeb täpsemalt minu koli-, voli-, kolleeg volinik Olli Rehn Eh, arvan, et tegutseda on vaja pigem kiiremini kui hiljem, sellepärast et eh, on tulnud, on kätte jõudnud ülim aeg eh, panna Euroopa majandus parematele alustele. mulle tundub, et on tulnud aeg õnnitleda Horvaatiat, nad on lähedal ajaloolisele momendile Ehm, ühinemaks Euroopa Liiduga ning see on sõnum kõikidele inimestele, kes elavad eh, eh, Lääne-Balkanil ma tahan tänada raportööri härra Svobodat ja kõiki eh, teisi, kes on pannud oma õla alla kahtlemata ka eesistujariiki. ja lõpuks Eh, eh, proua Jüri siin ütles korduvalt, et tema tahtis, eh, et olla eesistuja, kui tegemist on parlamendisõbraliku eesistumisega ja ma olen seda näinud korduvalt, aitäh selle eest. suur tänu, härra volinik, suur aitäh ka nõudeandmete eest ja nüüd on sõna proua Kööril. härra president lugupeetud volinik Šefčovitš, lugupeetud parlamendiliikmed. tahaksin kasutada viimast võimalust siin teie ees kõneleda eesistujariigi nimel, rääkides oma emakeelt. paljud on siin öelnud, et eesistujariik Ungari tegi head tööd, suur aitäh meie töö tunnustamise eest. ma tean, et äh, asi on seda väärt, kui tõesti olla eesistujariigina parlamendisõbralik. härra Barroso viitas äh, kuuesele paketile, härra Šefčovitš rääkis Horvaatiast ja Horvaatiast ja teistest teemadest. kaasotsustusmenetlus võimaldab nõukogul ja eesistujariigil luua ka väga isiklikud suhted parlamendisaadikutega ja olla teadlikud ka teiste institutsioonide probleemidest, see on väga suureks võimaluseks mõlemale poolele. tahaksin teid tänada tänase debati eest, siin viidati põhiväärtustele, rääkisime pea filosoofilistest teemadest. ja tundub, et me oleme kõikides küsimustes nõus me teame, et tegemist on väga keeruliste teemadega, eh, millega peab tegelema ülemkogu, aga peaksime vältima siin ajaloole viitamisest, sest et muidu see kaotab oma väärtuse ma tean, et hirmus elamise, elades ei saa ka kuigi häid nõuandeid. me peame tuginema vastastikusele usaldusele, vastutusele ning solidaarsusele. sellel peame tuginema, kui jätkame tööd majandusvalitsemispaketiga, Schengeni süsteemi reformiga, varjupaigasüsteemi reformiga enamik inimesi soovisid siin kojas rohkem Euroopat, tugevamat Euroopat ning nendele väärtustele tuginesimegi oma viimase kuue kuu töö jooksul. suurem integratsioon on lahenduseks meie ühistele probleemidele. ja lõpetuseks tahaksin puudutada neid küsimusi, mis meile jäid juba eelmisest eesistumisperioodist ja mis jäid meile nõukogu kohtumistest nii-öelda äh, kodusteks töödeks. tegemist on spetsiifiliste teemadega, mille osas peaksime kokkuleppele jõudma ka teiega. kõigepealt majandusküsimused, rääkisime juba Euroopa poolaastast ja tahaksin tänada selles osas volinik Šefčovitši tõesti, asi on seda väärt, et selgitada Euroopa Liidu kodanikele, milles Euroopa semester seisneb, et see kujutab endast suuremat läbipaistvust selles osas, kuidas liikmesriigid haldavad oma eelarveküsimusi. ja väga tore, et Euroopa Parlament on pööranud nii palju tähelepanu alles hiljuti loodud Euroopa poolaastale. kindlasti peab, peaks nüüd olema tagatud karmikäelisem eelarve haldamine. tahaksin tuua välja kaks põhjust, miks ma olen selle poolt, et siin arutatavad tekstid heaks kiidetakse. see pakett on parem kui esialgne ettepanek ja me oleme igas küsimuses teinud järeleandmisi parlamendile. isegi ümber pööratud kvalifitseeritud häälteenamuse osas. kui härra Lambsdorff rääkis ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamusest, siis mina ka tema, mina temaga nõus selles osas ei ole. see süsteem peaks meil võimaldama vältida kriise nagu kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aasta oma. üheksanda juuni justiits- ja siseasjade nõukogus jõudsime väga olulisele kokkuleppele nõukogu järelduste osas ja need säilitavad vaba liikumise tänu sellele, et meil on võimalus ja võimekus uute väljakutsetega hakkama saada. ja öö, erakorralisi meetmeid tuleb ikkagi kasutada ainult erakorralistes olukordades. eeldame, et öö, Äh, sügisel tuleb komisjon välja ka omapoolse ettepanekuga ja siis saame teha tööd juba konkreetsete süsteemide kallal. minuni on jõudnud uudised, et äh, Frontexi osas käivad arutelud samal ajal kui meie täiskogu ja et ainuke lahtine küsimus lahendati, nii et suur aitäh koostöö eest ja seega on ainuke äh, lahendamata probleem ka lahenduse leidnud. nõukogust äh, jääb lahendamata vaid äh, Euroopa Keskpanga küsimus. jõudsime kompromissile Euroopa Parlamendiga äh, selles küsimuses ja see peaks aitama meil lahendada Põhja-Aafrika riikide probleemi. tahaksin viidata ka sellele, mida ütles härra Tabadi. ma ei ole nõus nende väidetega, need tuginevad siseriiklikel poliitilistel põhjendustel. ta elas, esitas küsimuse kolleegidele töökohta Econi komisjonis eile, aga tegelikult oli meeleolu seal hoopis teistsugune kui see, mida teie oma sõnades väljendasite. Te võiksite ühtlasi lugeda ka meie liikmesriikide reaktsioone meie ettepanekutel, teil on võimalus loomulikult neid ettepanekuid kritiseerida, selline ongi ju Euroopa Liit, me tahame kõike arutada ja leida ka üheskoos lahendused. teine asi, mida tahaksin ka öelda härra Tabadile, on see, et üks kõige positiivsemaid aspekte Ungari eesistumise ajal ja ka meie edu võtmeks oli see, et me jälgi, järgisime aluslepingute üldist vaimsust ja tegime koostööd institutsioonidega. see majandusvalitsemise paketi saame nüüd järgmistele üle anda, teades, et me oleme teinud kõike, mida me suutsime teha. härra Barroso on ka meile austust avaldanud selle äh, eest ka Rahvapartei ja teised. edasi läheb asi arutusele ülemkogus ja siis äh, seal juba tehakse nii, nagu heaks arvatakse. ja viimasena tahaksin rääkida Horvaatia liitumisest, me ei tohiks kasutada siin äh, omadussõna ajalooline, aga tegemist ikkagi on ajaloolise hetkega, see on oluline sõnum Lääne-Balkani riikidele, see näitab, et neil on tulevik Euroopa Liidu juures. meie eesistumisperioodi viimastel tundidel loodame, et liitumisläbirääkimised lõpetatakse Euroopa Komisjon on teinud ööpäevaringselt tööd selle nimel, et lõplik aruanne oleks positiivne, see avalikustati kümnendal juunil. horvaadid omalt poolt on teinud ka ööpäevaringselt tööd selleks, et leiaks aset kohtumine absoluutselt iga päev nõukoguga, sest et see töö tahetakse tõepoolest lõpule viia. lõpetuseks tahaksin ka teid tänada, aga samas pean tänama ka Belgiat ja Hispaaniat abi eest. oleme selleks, et ähm, saavutada kolme eesistujariigi äh, eesmärgid. suur aitäh ja palju edu järgmisteks eesistumisperioodideks! suur tänu! sellega me oleme lõpetanud arutelu selle küsimuse üle ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde see on härra Tessi raport, kus käsitletakse